me tuleme väga tähtsa hääletamise juurde praegu. palun, võtke kohad sisse. Colleagues, please take your seats. E, na początek chciałem Państwa poinformować. alustuseks ma tahan teid teavitada järg-.